ammendatud, hääletamine toimub homme kell üksteist hommikul. Läheme edasi päevakorraga. järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus. see puudutab keskmise tähtajaga rahalist abi liikmesriikide maksebilansi ja sotsiaalsete tingimuste toetamiseks. see küsimus on esitatud kolme fraktsiooni esindajate poolt. esimesena saab sõna proua Ždanoka kaheks minutiks. suur tänu, härra president, austatud volinik, kolleegid. mina olen pärit Lätist, riigist, mida on finantskriis väga äh, raskelt tabanud. me saime Euroopa Liidult ja Rahvusvaheliselt Valuutafondilt abi, aga eeltingimuseks oli eelarve kulutuste tegemine, seega otsustati kümne protsendi võrra pensioneid vähendada, töötavatele pensionäridele vähendati pensionid seitsekümmend protsenti, samuti vähendati peretoetusi kümne protsendi võrra ja samuti ähm, äh, vähendati maksuvaba tulumaksu miinimumi suur vahe on selles kas, kas sada protsenti, kas pension on sada eurot või tuhat eurot ja Euroopa Komisjon on mm, öelnud, et kõige tähtsam on vähendamine, sõlmis vastastikuse mm, teineteise mõistmise memorandumi Lätiga, aga samal ajal toimub tehti ettepanek vaesusevastase võitlemise aasta korraldamiseks Euroopas. mõned riigid äh, peavad äh, siiski kriisist välja tule-, tulemiseks laenu tagama, aga laenutingimused ei tohiks olla liiga äh, rasked liikmesriigid, riikidele öeldakse, meie anname teile raha, teie vastutate sotsiaalpoliitika eest, aga sotsiaalpoliitika on ka Euroopa Liidu institutsioonidele siduv. see tähendab seda, et kõik, mida institutsioonides tehakse, eh, tuleb kaaluda ka sotsiaalsete õiguste vaatevinklist. Euroopa Liit tahab kõrget sotsiaalkaitset tagada, aga praegu küll Lätis ainult muiatakse sellise soovi üle suur tänu proua Štanukale ja nüüd saab sõna kaheks minutiks proua Linn. praegu ei ole vaja öelda liikmesriikidele, mida nad, kuidas nad oma raha peaksid kulutama, igal riigil on oma kõige lähemad prioriteedid, kuidas finantsraskustest välja tulla, aga kui liikmesriigid saavad Euroopa Liidu finantsabi vastavate sätete alusel, siis tuleks neile eh, ka soovitada raha kulutamist vastavalt Euroopa Liidu aluspõhimõtetele, see tähendab seda, ei tohi igno-, ignoreerida sotsiaalseid, ähm, äh, sotsiaalset aspekti. see kriis on puudutanud Euroopa Liitu väga tõsiselt, miljonid kodanikud on töökohtadest ilma jäänud, liikmesriikide kodanikud, kes jäid ilma tööta, on muide kõige haavatavamad, miljonitel on väga raske töökohti leida ja seetõttu tuleb tähelepanu pöörata sellele, et sotsiaalne kindlus ei jääks kahe silma vahele. nüüd liikmesriigid muidugi võiksid oma raportites, mis nad komisjonile edastavad, ülevaate anda sotsiaalküsimustest, aga kõige tähtsam on õige sõnum raha sa-, rahalise abi saajatele riikidele õige sõnum saata. meie siiski tahaksime, et Euroopa Komisjon arvestaks, kuidas kõige vaesemaid on aidatud, enne kui nad täiendavat abi edastavad väga sageli on liikmesriikidel kriisiolukorras sotsiaalkohustusi meeles pidada, seetõttu praegusel kriisil on ka inimnägu ja seda ei tohiks ära unustada, seda nägu esindab eelkõige kõige marginaalsem ühiskonna osa. suur tänu! ja nüüd härra Sergas kaheks minutiks. suur tänu! härra president, volinik. ma vaatasin läbi ka eelmised küsimused Euroopa Parlamendi seisukohad sama teema kohta, enne kui ma siia tulin. kahekümne neljandal aprillil käesoleval aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, kus kutsuti üles eh, aluslepingu artiklile sada vastavalt Mm, vastavat määrust rakendama. see puudutab just spetsiifiliste probleemide lahendamist liikmesriikides, kes on, keda on finantskriis kõige tõsisemalt tabanud. sama ütles Euroopa Parlament, et mm, Euroopa Liidu abi aluseks peab olema teatud arv tingimusi. Äh, seda abiraha tuleb jätku, säästlikult sotsiaalaspektile kulutada, samuti tuleb arvesse võtta vajadust võidelda kliimamuutustega ja vastavaid investeeringuid teha selliseid meetmeid on kohalikud omavalitsused, rahvas, vabaühendused toetanud. riigiabi kaudu on miljoneid eurosid nüüd kulutatud, aga samas on hariduse eelarvet vähendatud, tervishoiu eelarvet vähendatud. vaatamata sellele, et anti abi Euroopa Parlament ei peaks nüüd küll vaataja, pealtvaatajaks jääma. meie ei saa pealt vaadata, et Euroopa Liit on läbi kukkunud just nendes sektorites, kus rahval kõige rohkem abi vaja on. ja nüüd volinik Almunia, palun. suur tänu Läti, Ungari või Rumeenia probleemid, mis on kolm Euroopa Liidu riiki, mis on saanud laene maksebilansi tasakaalustamiseks. probleemid ei ole tekitatud Euroopa Liidu ega parlamendi poolt, probleemid on tekitanud majanduskriis ja samuti rahade väärkasutamine nendes riikides sest äh, sarnastest riikidest, äh, näiteks Läti naaberriikides, Ungari, Rumeenia naaberriikides ei ole samasuguseid probleeme. Nendel läheb äh, paremini majanduskriisi olukorras. loomulikult toetavad riike ka Euroopa erinevad fondid, Ühtekuuluvusfond ja Euroopa Liit püüab omalt poolt tagada majanduslikku kaitset miks on meil probleeme nende riikidega, miks oleme pidanud just nendele laenama? ma kordan, see ei ole ei komisjoni ega parlamendi ega Euroopa Liidu süü. Äh, põhjuseks on nende riikide valitsuste poolt äh, toime pandud äh, rahade väärkasutamine ja kui raha laenatakse, siis laenadel on tingimused kui me laename kellelegi raha, siis määrame ka tingimused ja nendele laenudele oleme sätestanud karmid tingimused, sest tegemist on erakordse olukorraga. me ei anna raha lihtsalt äh, struktuurifondide või ühtekuuluvusfondi kulutuste kaasfinantseerimiseks ja riigid, kes saavad laenuraha, peavad vähendama ka oma eelarvekulutusi. kahjuks aga me ei ole alati suutnud kõike saavutada ja meie poolt laenatud raha väärkasutatakse samuti. nii et äh, vastuseks äh, teie suulisele küsimusele ütlen, et äh, viin selle sõnumi liikmesriikide valitsusteni ning me oleme laenanud kokku kolm miljardit nendele kolmele riigile, aga seda raha väärkasutatakse laenudel on oma tingimused, karmid tingimused. ja kordan veel kord üle, me ei saa teha neid otsuseid, mis on vastavate riikide parlamentide või valitsuste pädevuses, me võime meelde tuletada neile, et nemad on vastutavad kriisiga toimetulemise eest oma riigis ja on teatud meetmeid, mida ei saa võtta ja me kindlasti ei kavatse laenata raha rohkem, kui tõesti on vajalik, tasakaalustamaks eh, maksebilanssi, selleks et nad eh, suudaksid kriisiga paremini toime tulla. aitäh! nüüd fraktsioonide nimel esinejad, härra Koses. suur tänu! härra president, volinik, kuulasin ära, eh, mida rääkis volinik ja ma arvan, et tema vastuses sisaldus, eh, tema kõnes eh, sisaldus vastus. mingeid abivahendeid ei tohiks ilma tingimusteta jagada, olgu siis sotsiaalmeetmed, kliimamuutused, keskkond ja loomulikult toonitati rõhutati vajadust kiirelt reageerida sellele, et ähm, sisereformid vastaksid abi saamise tingimustele. muidugi ei tohiks liialdada nende tingimustega, me peaksime ikkagi usaldama neid valitsusi, kes saavad äh, Euroopa Liidu abi, nad kindlasti võtavad meetmeid, aga tuleb vältida tagurlikke samme. sotsiaalmeetmed on samuti väga tähtsad, nendest tuleks kinni pidada, aga äh, liikmesriikidele tuleb südamele panna, et nad ikkagi võtaksid vastavad meetmed ja et äh, liigne kontroll ei äh, tekitaks paigalsammumist nüüd liikmesriigid, kes on saanud Euroopa Liidu abi, peaksid äh, siiski aru andma äh, nii, et välja tuleks ka sii-, see, kui ei ole sotsiaalaspekti arvestatud. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Praaberes. suur tänu! Teie, härra volinik, mäletate kindlasti kahekümne neljandat aprilli, nii nagu kolleeg Serkas ka ütles, kui äh, teie aktsepteerisite maksebilansi äh, kahel tingimusel. Äh, üks oli see, et seatakse sotsiaaltingimused üheks abiandmise tingimuseks ning arvan, et tänane debatt on täiesti õiglane, demokraatlik, kasulik ja e, see e, peab tõendust andma ka meie meetmete mm, õigeaegsusest. praegune kriis on isegi ohtu seadnud praegu liikmesriikide vahelise solidaarsuse, iseäranis teatud riikide suhtes, näiteks Rumeenias on praegu olukord väga halb, sellele on kaasnenud ka poliitiline ebakindlus, raskused on väga tõsised. aga e, me ei tohiks minevikus tehtud vigu korrata, e, iseäranis e, uuesti rakendades neid IMF-i soovitusi, mis vastu võeti kümme aastat tagasi, kes, mis on ainult halba kaasa toonud kolleeg Koses ütles, et ei ole vaja liigset kontrolli rakendada ja paigal tammuda ja mina arvan, et ei, praegu on just vaja õigelt tingimusi paika panna. Euroopa Liit on minu meelest piisavalt abi andnud, aga minu meelest ei tohiks silmi kinni pigistada praegu tingimuste täitmisele olgu siis tegemist kas kõige, äh, aga ei tohiks teha nii, et kõige vaesemad, kõige haavatavamad ebaõiglase poliitika eest maksma peavad. keegi meie parlamendis äh, ei taha öelda, et äh, teie välja toodud viis pole õige, aga meie tahaksime tagada, et solidaarsus säiliks ja Lätile antud abi ei tohi ohtu seada kõige vaesemaid ning samuti ei tohiks tasakaalust välja viia Läti majandust. aitäh, nüüd kaks minutit ALDE fraktsiooni nimel proua Harkin. aitäh, Euroopa sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse äh, süsteem ei ole piisav. tarvis on rohkem töökohti, rohkem eh, sotsiaalset ühtekuuluvust. majanduskriisi ajal kasvavad eh, sotsiaalsed probleemid kõikide kodanike jaoks, aga eriti kõige haavatavamate jaoks, nende jaoks, kes eh, on kaotanud töö või kes sõltuvad erinevatest sotsiaalvõrkudest liikmesriikides küsimus, mis on komisjonile esitatud, puudutab seda, et kas nad kavatsevad hõlmata eh, liikmesriikidele antavasse maksebilansi süsteemi eh, ka sotsiaalsed tingimused. ma olen alati ettevaatlik selles suhtes, et eh, sätestada väga palju tingimusi ja tekitada liigset bürokraatiat. aga kui see aitab äh, neid riike panna mõistma Euroopa Liidu mm, tuumaks olevaid põhimõtteid nagu sotsiaalsete tingimuste täitamine, siis on see oluline. selline protsess peaks olema osaks kõikidest meie algatustest. komisjon ütles, et nad on sätestanud karmid tingimused laenudele, aga ma ei ole päris kindel, milles need tingimused seisnevad ja kas nende tingimuste hulgas on ka sotsiaalsed tingimused. me, kui Euroopa Liidu rahasid kasutatakse, siis me ei saa oma käsi vastutusest puhtaks pesta. liikmesriikide usaldamine on okei okay,, aga äh, usalduse peab välja teenima. suur tänu, proua Hakin, järgmiseks äh, üks minut äh, kuue NGL-i nimel üks minut, äh, härra Lõhjarik. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, härra äh, volinik. enamus äh, majandusteadlasi ütleb, et kriis on siiski tingitud enamuses sellest, et rikkus töölt kapitalile liikus ja nüüd olgu siis tegemist riikidega, kus on sotsiaalkaitsemeetmed ja avalikud teenused säilinud või, või siis äh, riikidega, kus ähm, inimesed vähem on kannatanud kriisi pärast, aga praegu nende tingimuste iseloom, mis teie olete seadnud selleks, et äh, äh, Euroopa Liidu abi anda, neid ei saa struktuuriliste läbimuutuste läbiviimiseks rakendada, privatiseerides riigisektori, kaasa arvatud sotsiaal- ja üldhuviteenused. just niisugune lähenemine on muutunud ebaefektiivseks ja see ainult suurendab kriisi, vaesust ja tööpuudust. meie arvates on vaja läbi vaadata niisugused tingimuste kriteeriumid ja otsustada, et ähm, et äh, Rahvusvahelise Valuutafondi Euroopa Liidu kriteeriumid äh, aitaksid kaasa uue äh, rikkuse jagamise tendentsile, garan-, garanteerides kõigile töö, tagades sotsiaalkaitse, sotsiaalne progress peab käsikäes majandus, majandusarenguga käima, mitte vastupidi suur tänu, järgmine kõneleja, kaks minutit, härra Karinš. aitäh, president, härra volinik. Euroopa Liit on toetanud neid liikmesriike, kus on tekkinud majanduslikud raskused kriisi tõttu. tugev ja stabiilne sotsiaalsüsteem nendes riikides vajab Euroopa Liidu poolset toetust. kolleegid ütlevad, et laenudega kaasnevad tingimused peaksid olema karmimad. ma ei ole kindel, et see peaks päris nii olema. ja finantsabi ei peaks kasutama lihtsalt eelarve stabiliseerimiseks, vaid ka majanduse edendamiseks nendes riikides. me peame stimuleerima nende riikide majandusi selleks, et äh, tekiksid äh, stabiilsed sotsiaalkindlustussüsteemid. me saame kasutada erakorralisi ressursse nende liikmesriikide abistamiseks, kes on sattunud raskustesse ja saame seeläbi aidata neil ületada kriisi ja luua stabiilsust, mida me tahaksime näha kogu Euroopa Liidus. tarvis on erakorralistes olukordades erakorralisi meetmeid. loomulikult äh, finantsabi ei saa olla ainus viis, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid üksteist aitavad. kindlasti on ka muid võimalusi selleks, et äh, kogu Euroopa Liidu majandust elavdada aitäh, nüüd edasi üks minut, härra Könts. proua Könts. aitäh äh,. riigid äh,, kelle üle arutelu käib, on uued Euroopa Liidu liikmesriigid pärast äh, poliitilise režiimi muutumist äh, pidid nad äh, kohanema äh, turumajandusega ja üles ehitama uued majandusstruktuurid ning äh, sellest tulenevalt ei ole inimeste reservid samasugused, näiteks on nendel raske tagasi maksta oma pangalaene äh, paljud inimesed on üha suuremates raskustes ja valitsus peab maksma rohkem äh, sotsiaaltoetusi. riikides suureneb ebastabiilsus ja inimeste optimism väheneb. me peame kõiki neid asjaolusid arvestama ja tegutsema solidaarselt Euroopas. aitäh, proua äh, Kents, nüüd härra Klute aitäh. see teema on olnud Euroopa Parlamendis päevakorral korduvalt ja komisjon lähtub tingimustest, mille on seadnud IAM. parlament on korduvalt esitanud komisjonile küsimusi, kahe tuhande kaheksandal aastal palusime komisjonilt pangandussüsteemi analüüsi ja käesoleval aastal on parlament eh, korranud oma soovi ja öelnud, et eh, kavatsuste deklaratsioon liikmesriikide ja komisjoni vahele peaks välja tooma selgelt kõik tingimused. aga mitmetele meie küsimustele ei ole vastatud nüüd küsimus on, et kui see on nii, siis äh, miks ei ole nendele küsimustele vastatud ja millal me võime loota vastuseid nendele? nüüd äh, kaheks minutiks härra Stojan. suur tänu, president. mina esindan riiki mis on saanud äh, maksebilansi ala äh, alast abi Euroopa Liidult, ma olen pärit Rumeeniast. ma tahaksin tänada Euroopa Komisjoni nii kiire tegutsemise eest ja nii kiire rahalise abi andmise eest. ilma tolle abita oleks Rumeenia majandus- ja sotsiaalprobleemid olnud veelgi sügavamad. loomulikult on riikides, mis äh, sellist abi on saanud, palju sotsiaalseid probleeme. ja me peaksime lahkama neid sotsiaalalaseid tingimusi, mis sellise abiga kaasas käivad. aga samal ajal tuleb ka arvesse võtta asjaolu, et nendes riikides on paika pandud ka sotsiaalkindlustussüsteemid, mi-, mille tegevuse tulemusena ongi selline ebavõrdsus tekkinud ja mille tõttu abi tarvis ongi. seega, kui me räägime sotsiaaltingimustest peame me silmas pidama sotsiaalsüsteemide ja eriti pensionisüsteemide reformi, saavutamaks äh, ka pikemas perspektiivis rahanduslikku stabiilsust. me peame tegelema aluspõhjustega. suur tänu, härra Stolojan ja järgmisena härra Terossa. suur tänu, härra president ja härra volinik Almunia. ILO ütles hiljuti juunis, kui ta tuli välja oma globaalse töökohtade paktiga, et maailm peab pärast kriisi teistsugune välja nägema. kahjuks minu arvates nii juhtunud ei ole. pärast kriisi peaksime me saavutama äh, äh, jätkusuutlikuma majanduse, ava-, stabiilsete avalike teenuste ja selgete arengueesmärkidega. kahjuks arengud sellised ei ole. pigem Äh, äh, pangad ja Euroopa finantseerijad äh, on läinud barrikaadidele ja üritavad säilitada oma praegust head olukorda. miljardeid eurosid on pumbatud Iiri pankade päästmisesse. Iirimaa praegune valitsus planeerib praegusel hetkel just hävitada regionaalset arengut kogukondade arengut, mida on Euroopa Liit toetanud. kavatsetakse hävitada meie haridussüsteem. täna lansseeris Euroopa elu- ja töötingimuste ühendus raporti. ma tsiteerin siit kahte rida. ideaalselt oleks soovitav tagada, et meetmed, millega tegeletakse kohe praeguste majanduskriisi probleemidega, et, et seda tehtaks pikemat perspektiivi silmas pidades, soovitav oleks, et kõik liikmesriigid nii teeksid. suur tänu, härra Terosa, nüüd on käes vaba mikrofoni aeg. kõigepealt üheks minutiks härra Sikerski. president, daamid ja härrad, majanduskriisi ajal mis meie kõigi jaoks väga karm aeg on, on mõningad liikmesriigid finantsinstitutsioonidelt palunud rahanduslikku abi. aga tuleks esitada küsimus, milline osa sellest abist on jõudnud äh, inimgruppidele, kes on kõige raskemas ja haavatavamas olukorras. tuhanded inimesed Euroopas kaotavad oma töö iga päev. ja kas liikmesriikide valitsused siis võtavad sotsiaalseid äh, tingimusi arvesse, kui nad küsi-, äh, küsivad rahanduslikku abi, ma kahtlen selles. kui ma näen siin halvenevaid elustandardeid ja suurenevat äh, tööpuudust üle Euroopa Liidu, siis ma kahtlen selles tõesti. ma sooviksin pöörduda teie poole äh, palvega, ärge pigistage silma kinni meie kõige haavatavamate inimgruppide probleemide ees. suur tänu, nüüd üheks minutiks proua Figureidu. suur tänu, president. majandusliku sotsiaalse siduvuse põhimõtte rakendamine on kriisiolukordades eriti oluline. see tähendab seda, et ühenduse eelarve peab märkimisväärselt suurendama, suurenema, tagamaks Euroopa Liidu riikide jõukuse kasvu. samas tuleb silmas pidada ka sotsiaalset kindlust ja töökohtade tagatust kõigile. samuti avalike teenuste olemasolu, sest need on kõigi Euroopa kodanike õigusteks. see tähendab aga seda, et me ei pea kasutama mitte ainult Euroopa Liidu äh, vahendeid. ja kõikide vahendite kasutamisel tuleb silmas pidada ka nende sotsiaalset mõju, et äh, äh, suureneks võrdsus ja väheneks vaesus. loodetavasti Euroopa Komisjoni meetmed peavad neid eesmärke ka silmas. suur tänu ning nüüd üheks minutiks härra Kali suur tänu. mul on ainult paar märkust is an example of that. at the same time one wonders how when the money is made available. mõnikord esitame me ikkagi küsimusi. abi andmine toimub seotult väga raskete tingimustega. ja tõesti, väga sageli kardetakse, et tekivad probleemid äh, halva haldusjuhtimise tõttu. kas tõesti Euroopa e, Komisjon kardab e, raiskamist, kas kõik meetmed on tarvitusele võetud, et e, raiskamist ei toimuks? usaldus on väga hea, aga usaldust tuleb õigustada. ma loodan ikkagi, et pärast kriisi jääb meil siiski palju parem ühiskond alles kui praegu, tänan. härra volinik, palun suur tänu, härra president. kõigepealt tahaksin öelda, et ma jagan täiesti äh, Euroopa Parlamendi vastu võetud tingimusi äh, äh, raha laenamine liikmesriikidele tähendab seda, et rahaturgudelt leitakse raha, mis edastatakse liikmesriikidele ja seda soodustingimustel, aga me peame kapitaliturgude arengut samuti äh, arvesse võtma ja samuti liikmesriikide võimet tagasi maksta. aga see raamistik, mis äh, kiideti heaks Euroopa Parlamendis, me, seda toetame ka meie. ja nüüd kuulanud ära sõnavõtud tundub mulle, et äh, mõned teist arvavad, et äh, Euroopa Liit on ära võtnud raha struktuurifondidest, aga tegelikult praegu antakse riikidele abi näiteks Lätile ja Rumeeniale otsest äh, maksebilansi abi olnud leidnud raha rahaturgudelt. see ei ole see raha, mis läheb erilistele programmidele, spetsiifilistele projektidele. rahalist abi oli nendele riikidele vaja majanduskriisi tõttu, aga ka selle tõttu, et nimetatud riigid just eelneva, eelnevate haldusvigade tõttu kannatavad palju rohkem kui teised aga muidugi teised ei pea kannatama selle tõttu, et osad riigid või osad valitsused on halvasti nende käsutuses olnud vahendeid kasutanud. osa e, meie probleemidest on eelarve tasakaalu probleem, teine on see, et meil ei ole praegu piisavalt rahavooge suurtel kapitaliturgudel ja osaliselt on probleemid ka äh, avaliku sektori, äh, avalikus sektoris tehtud vigadest. seetõttu ongi meil vaja laenu saamiseks väga rangeid tingimusi seada. teisipäeval Brüsselis püüdsin ma veenda Läti valitsuse esindajat, et eelarvemeetmed kahe tuhande kümnendaks aastaks peaksid olema palju progressiivsemad meie Euroopa Komisjon siis ajab liikmesriiki sundida meetmeid võtma, liikmesriik peab ise selle peale tulema. meil ei ole lihtsalt sellist pädevust komisjonis. aga mis on alternatiiv? mida Euroopa eh, Liidu esindajatena saame teha, kas me saame tõesti lasta liikmesriiki võlaorjusesse langeda majandusel kokku kukkuda või saame sundida devalveerima neid riike. see muide suurendaks vaesust palju rohkem ja kohe. ma mõistan siin esitatud sõnavõttudega De Rosaga näiteks, aga Rumeenia ja Läti puhul on olukord ikkagi väga keerukas. pange mind en-, pange end minu asemele. kuidas teie laenaksite nimetatud riikidele raha? tegelikult nendel riikidel ei ole lihtsalt võimalust üldse võlgu jääda rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide ees. seetõttu on meil vaja väga rangeid tingimusi suur tänu, ütleb president. nüüd on meil see päevakorrapunkt ammendatud, läheme edasi Euroopa Komisjoni avaldusega poliitilise olukorra kohta Honduras'es, arvestades kahekümne üheksandal novembril kaks tuhat üheksa toimuvaid valimisi